Okay, okay so you, you start. Chers collègues, je vous invite à... kallid kolleegid, palun võtke istet. tegemist on väga-väga äh, olulise kohtumisega nimelt äh, tegemist äh, on kohtumisega, mis näitab seda, et Euroopa Parlament on äh, suuteline tegutsema väga kiiresti ja e, et me suudame väga kiiresti korraldada mitme komisjoni vahelise kohtumise ja et meie komisjonid töötavad omavahel väga ilusasti. ma eeldan, et päevakorra osas ei ole märkuseid siiski. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Viegas. seda dokumenti ei ole tõlgitud, seda dokumenti ei ole tõlgitud, meil on ainult inglisekeelne versioon saadaval, ma kujutan ette, et see ei vasta parlamendi kodukorrale. ja seega, kas see tähendab siis nüüd seda, et äh, me ei saagi üldse hääletada täna. kui tegemist on siiski reeglite vastase asjaga ja tegelikult on ju tegemist ka põhimõttelise küsimusega. kui komisjonid nõuavad, et me hääletame sellegipoolest, siis mina isiklikult jätan hääletamata suur tänu, äh, see vabadus teil on, aga täiskoguks peavad olema kõik dokumendid tõlgitud Teie fraktsioonile on saadetud ka portugalikeelne versioon. ei vasta tõele, ei ole näinud. meil on eelnõu, kuid täisversiooni, lõplikku versiooni ei ole. ei portugali ega ka mõnes teises keeles. Artüi. Need tõlked ma tõotan teile on kõikides töökeeltes täiskogu istungiks kättesaadavad. kas kõigini on jõudnud kahekümnenda aprilli koosoleku protokoll ja kas teil on äkki märkuseid? tundub, et mitte, sellisel juhul ma tuletan veel meelde, et kahekümnendal aprillil oli hääletusel tekst, mis Äh, oli väga pika kolmepoolse läbirääkimise aluseks, see oli küll pikk, see kolmepoolne läbirääkimine, aga siiski viljakas ja täna oleme jõudnud siis tekstini, mis ei ole identne kui kahekümnendal aprillil vastu võetud tekst, vastu võetud tekst ja sellepärast peamegi siis kontrollima, et kas meie komisjonid on sellega nõus, selle sõnastusega, mis äh, koorus siis välja kolmepoolsest läbirääkimisest? kas Roberto tahaks midagi lisada, enne kui äh, läheme siis raportööride sõnavõttude juurde ja hääletuse juurde? aitäh, Sean, enne kui sa annad sõna raportööridele õnnitlen läbirääkimiste meeskonda äh, ja ka sekretariaadi töötajaid ja ka fraktsioonide töötajaid, tegemist olnud väga suure tööga, meil oli väga vähe aega, aga me lõpetasime edukalt rasked läbirääkimised, arvestades seda mandaati, mis mõlemale komisjonile on antud, sest see tekst, lõplik tekst, äh, mis on ka portugali keeles edastatud kuue fraktsioonile, on Euroopa Parlamendi suureks eduks. see on edu, mille me saavutasime kõik üheskoos tehes, tehes tihedat koostööd, nii et suur tänu teile kõigile. ja nüüd annan sõna kahele raportöörile, kõigepealt Jose Manuel, palun. Euh, aitäh, ma tahaksin tänada kahte esimeest tahaksin tänada kaasraportööri Uudo Pulmanit, tahaksin tänada ka kõiki vaariraportööre. muidugi tänan ka sekretariaati, mõlema komisjoni sekretariaati. ja tänan fraktsiooni liikmeid, nõunikke eriti just oma fraktsiooni esindajaid. ja ma tahaksin öelda, et me tegime ära väga suure töö ja tegime seda tähtajast kinni pidades. meie tehtud töö ei ole selline, nagu tegime kahekümnendal aprillil, tegime ära veel suurema töö, tekst on nüüd parem ja lühikese aja jooksul pidasime ära väga põhjaliku arutelu. me arvasime esialgu, et võimatu on rahastamisküsimust lahendada, vähendasime mõju Horisont kaks tuhat kahekümnele ja Euroopa ühendamise rahastule kahekümne miljoni euro võrra, jätkame eelarvekonsultatsioone selle töö raames, andsime juurde demokraatlikku legitiimsust tekstile ja samuti ka läbipaistvussoovituste tulemustabelitega ja kohustuslike raportitega. fond, kui fond töötab, siis fondiga jätkatakse, kui fond väga hästi tööle ei hakka, siis peab komisjon esitama raporti ja õigusloomelisi ettepanekuid selleks, et fondi parandada, kui fond üldse ei tööta, siis selle eksistents lõpetatakse. samuti on väga hea nõustamisplatvormi idee, mis on avalikkuse jaoks tasuta ja mis maksab ainult ühe kolmandiku VKD jaoks, samuti saavad suured ettevõtted, samuti peavad maksma siin suured ettevõtted ja pangad. ma tahtsin tänada ka see, teid selle eest, et meil on uus instrument, mis erineb täiesti teistest instrumentidest, meil on siin lisanduvus, see annab juurde majanduskasvule ja parlament tegi parema fondi kui see, mille pakkus välja komisjon. tegemist on fondiga, mis võiks hakata tööle, millega võiks tulevikus jätkata ja mis on võimaluseks, kuid ka väljakutseks väljakutseks eh, territooriumite ja kasusaajate jaoks ja ma olen kindel, et me saavutame eesmärgi rohkem tööhõivet, rohkem majanduskasvu ja konkurentsivõimelisem Euroopa, aitäh! aitäh, Uudo Pulman! lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid ka mina tänan mõlemat komisjoni esimeest. üheksa kolmepoolsete läbirääkimiste vooru tihti koidikuni ja kõige otsustav kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus õhtul kella kuuest kuni hommikul poole kaheksani. see oli suureks koormuseks sekretariaatidele. suur tänu neile, suur tänu kõikidele töötajatele nii sekretariaadis meie äh, kontorites ja ka fraktsioonides. aga suur tänu ka esimeestele, te mäletate, et meie esimesel koosolekul ei olnud nad valmis Jose Manuel Fernandesile ja minule oma krediitkaarte andma, et me EFSisse investeeriksime. me küsisime teilt, et kas te annaksite meile krediitkaardid selleks, et meie nendel tingimustel saame investeerida ja äh, me ütlesime, et näete, me oleme ilusad poisid siniste silmadega, aga te ei usaldanud meid. nüüd aga aitasite te kaasa sellele, et me saame hääletada täna, olukord on täiesti muutunud. ma ei tea, mida kolleegid oma krediitkaardidest arvavad, aga midagi me ikkagi saavutasime me saavutasime täiesti uue struktuuri, meil on võimalik vastutada selle eest, kuidas fond toimib ja me saame otsustada ka, kes seal töötab ning see ei ole mitte ainult meie kahe komisjoni esimehe huvides, vaid ka maksumaksjate huvides ehk siis kõikide Euroopa kodanike huvides. me otsustasime ja surusime läbi selle, et on olemas investeerimiskriteeriumid, mis, mille kaudu on võimalik tulevikku investeerida, mitte minevikku tulevikuprojektidesse, lisaprojektidesse, mida on meil vaja selleks, et äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid aidata selleks, et äh, majanduskorda ümber vaadata Euroopas, seda uuesti üles ehitada uute meetoditega, mis me oleme määruses paika pannud. ja vastavad peatükid on väga hästi sõnastatud. meil on ka investeerimisjuhised, mis on osa kaasotsustusmenetlusest see on midagi, mida siiamaani komisjon ja nõukogu on alati tagasi lükanud. aga nüüd parlament saab siin kaasa otsustada, meil on äh, tulemustabelid paika pandud, mis äh, luuakse delegeeritud, delegeeritud õigusaktide kaudu, nii et meil on võimalik mõjutada ka seda, kuidas projekte välja valitakse vastavalt objektiivsetele kasuteguri analüüsidele. ja see on ka väga suureks edusammuks. me panime paika selle, et liikmesriigid peavad ja võivad sellesse fondi investeerida mõistlikult äh, selliselt, et see toob endaga kaasa rohkem majanduskasvu ja töökohti ja et see ennast ka majanduslikult ära tasub. ning komisjon kavatseb selle kohta veel ka deklaratsiooni välja töötada selleks, et seda veelgi rohkem välja tuua. mina tahan tänada Jose Manuel Fernandesi. ta tal õnnestus eelarvepoliitikas väga palju saavutada, tal õnnestus ära hoida see, et Euroopa Liidu eelarve satuks ohu alla ja me oleme saavutanud korraliku kompromissi, millest me saame praegu lähtuda ja mille puhul me saame ka tulevikus parandada neid vigu, mida me, meie ei olnud valmis ähm, vastu võtma ja säilitama. suur tänu kõikidele kolleegidele, suur tänu äh, kõikidele kolleegidele kõikidest komisjonidest, äh, raportööridele, variraportööridele, me ütlesime esimesel koosolekul, et kui meil õnnestub midagi üheskoos saavutada, siis kirjutab see parlament ajalugu, see läheb kaugemale fraktsiooni piiridest ja valdkonnakomisjoni piiridest ja et meil õnnestub rohkem töökohti luua ning äh, investeeringuid Euroopasse tuua suur tänu, et selle konstruktiivse koostööga õnnestus meil see kõik. Euroopa Parlament tegi koostööd ja saavutas selle läbi edasimineku ning ma loodan, et neid positiivseid kogemusi saame me siis ka hiljem uutes õigusloomelistes aktides kajastada, aitäh! Thank you, thank you! suur tänu! ja jällegi õnnitlused siis meie raportööridele. Jean, palun. suur tänu, äh, loomulikult äh, ma liitun äh, kõikide tänusõnadega, tõesti, mõned hetked olid väga intiimsed, oli ka raskeid öid, viimane kolmepoolne läbirääkimine lõppes kell kaheksa hommikul aga siiski mõtteselgus aitas meil edasi liikuda ja see tekst, mis meie ees äh, täna on, on kindlasti parem kui see, mille me võtsime vastu kahekümnendal aprillil. nii et ähm, ma arvan, et äh, täna on enamus hääletusel kindlasti veelgi suurem ja läheme nüüd siis sellesama hääletuse juurde. kas kõigil on kaasas hääletuskaardid? sekretäriaat palub, et me teeksime kõigepealt kontrollhääletuse kontrollhääletus, hääletus on avatud. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? ühel kolleegil pole kaarti kaasas, kuue fraktsioonist, nagu ma aru saan ja nüüd siis äh, hääletus. hääletus on avatud. kõik ei ole veel hääletanud. kaks saadikut on veel hääletamata. nüüd on hääletus suletud seitsekümmend kaheksa häält anti, kuuskümmend kolm on poolt, neliteist vastu, üks erapooletu ja veel üks vastuhääl, viisteist vastuhäält. no ma arvan, et peab tunnustust avaldama meie raportööridele. härra Karas ma vabandan, minu kaart ei töötanud. üks veel poolt, suurepärane. hääletame järgmisel osaistungjärgul Brüsselis, suur tänu investeerimispank on juba võtnud ühendust meiega aruteludeks, istung on lõppenud. Everything for Greece is okay. We are voting. Yeah.